nüüd äh, vaatame läbi muudatusettepanekud, mis on tehtud lõplikule päevakorra projektile. mis puudutab eelarve täitmisele heakskiidu andmist, võite te need märkused teha, nagu ma juba ühe korra ütlesin ja läheme nüüd äh, esimeste konverentsil vastu võetud lõpliku päevakorra projekti juurde on tehtud järgmised muudatusettepanekud. kolmapäeval, teisel aprillil ühine arutelu ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta. me lükkame selle edasi neljapäeva hommikule ja meil toimub ühine arutelu ka elektroonilise side kohta, see kõik on siis neljapäeval, see oli proua Muniste Urgiisa soovitus, see puudutas ka Euroopa Liidu strateegiat Iraani kohta ka selle võtame päevakorrast maha ja äh, komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus lükatakse ka neljapäeva hommikuks äh, pärast seda, kui me oleme maha pidanud arutelu ühise julgeoleku ja välispoliitika kohta. seda kõike tehakse väliskomisjoni taotlusel, siis on meil täna hääletusel veel kolm raportit, Vilmoti raport, äh, Kekuši raport mis puudutab ema ja tütarfirmasid, need lähevad samamoodi hääletusele. siis järgmised punktid. homme hääletame raporteid, mis puudutavad ähm, kontrollikoda ja ka Danjani raporti üle hääletame me neljapäeval Gerego Poiedo raport, mis puudutab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta parlamendi eelarvet ja Kaspari raport avalike hangete kohta, need võeti päevakorrast maha. Oomen Reuteni raport äh, töövõtjate liikuvuse kohta võeti samamoodi päevakorrast maha ja see asendatakse Zalewski raportiga. viimane käsitleb tollilõivude kaotamist äh, Ukraina jaoks. homme siis arutame veel ka ühise välise julgeolekupoliitika kohta, samamoodi komisjoni asepresidendi ja välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus toimib ka homme. Castillo ja Ulfskogi raportid jäävad ka päevakorda homme hommikuks. Need on siis need otsused, mis vastu võeti esimeste konverentsil. kas teil on selle kohta märkuseid? ei ole mitte mingeid märkuseid, sellega on kõik need muudatusettepanekud kinnitatud ja meie lõplik päevakorra kord on paika pandud. nüüd me läheme siis erinevate raportite juurde ning me alustame kohe oma tööd Vilmoti raportiga mis puudutab äh, inimravimite kontrollimist ja kohe saabki sõna proua Vilmad. suur aitäh, suur aitäh kõikidele variraportöörile nende, variraportööridele nende väga hea koostöö eest. me jõudsime üheskoos väga hea tulemuseni Euroopa Parlamendi jaoks, tahaksin